commencer. me alustame hääletust. juhiksin teie tähelepanu sellele, et esimesel hääletusel on meil nimeline hääletus, nii et palun asuge oma kohtadele. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà l'ordre du jour a päevakorras on hääletus lihtsustatud menetluse alusel härra Costa raport koostöö tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise valdkonnas ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. päevakorras on lihtsustatud menetluse alusel proua Wallise raport ovoalbumiini ja laktalbumiini ühine kaubandussüsteem. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. päevakorras on nüüd lihtsustatud menetluse alusel proua Volise raport äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise puhul rakendatav ühine maksustamissüsteem. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud härra Potopulose raport, mis puudutab Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtuotsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keelekasutuse korda. hääletus on alanud, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Belderi raport majandus- ja kaubandussuhted Lääne-Balkani riik, kolleegidega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud? proua Kiine, McKinnesi raport, ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud? proua Grabovska kodanikuühiskonna dialoogi arendamine Lissaboni lepingu põhjal. nimeline hääletus. härra Beasley on soovinud sõna. Äh, aitäh, meil on väga palju nimelisi hääletusi hetkel ja see on äh, väga raske minu jaoks, sest minu hääletusmasin ei tööta. ma tahaksin öelda, et ma hääletasin jah äh, ja ma paluksin, et minu juurde saadetaks ka tehnik me saadame teile kohe tehniku, teen ettepaneku ehk leiate ehk lihtsalt tühja istekoha, kus oleks ka töötav hääletusseade. proua Graboska raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Vaileri raport ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv, mis käsitleb ettevõtte ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ähm, ebaausaid kaubandustavasid. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Guerreiro raport. ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. Läheme edasi. proua Klassi raport. siin on vajalik kvalifitseeritud häälte enamus. kolmsada üheksakümmend kaks häält. vaatame läbi ühise seisukoha. panen hääletusele ploki üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ühine seisukoht on vastu võetud muudetud kujul. teisel lugemisel vaatame läbi nõukogu ühise seisukoha proua Braieri raport, mis puudutab taimekaitsevahendite turuleviimist. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks ei kuulu vastuvõtmisele ja vaatame läbi ühise seisukoha, meil on siin samuti vajalik kvalifitseeritud häälte enamus. panen hääletusele ploki üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi nelikümmend kuus muudatusettepanek nelikümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. vastav osa muudatusettepanekus sada seitsekümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. panen hääletusele muudatusele kuuskümmend viis, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. vastav osa, muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksa ja seega on ühine seisukoht vastu võetud muudetud kujul Läheme nüüd edasi härra Klintsi raport. Eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine. Äh, tõepoolest on olnud edukas ja härra Klintsi raport, niisiis, mis puudutab eurofonde, vaatame läbi direktiivi ettepaneku, panen hääletusele ploki üks. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. panen hääletusele komisjoni ettepaneku muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Läheme edasi. õigusloomeline riigi resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd viimane hääletus. õnnitlused raportöörile. päevakorras on proua Gotardi raport Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa. resolutsiooni ettepanek, kolm muudatusettepanekut raportööril, panen nad kõik hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. panen hääletusele kogu ettepaneku nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Heaton Harris soovib sõna. presidentin, ich habe folgende bitte. president, mul on järgmine palve kui meil on sellised pidulikud istungid, siis on saa-, saalis ka alati kaamera ja meie kaamerameeskonnal on võib-olla siin eh, kerge tööd, ei ole ka kerge töötada, aga see põhjustab ka saadikute jaoks probleeme, kui teile on suunatud kaamera, siis äkki võiks vahetada meie istekohti siin saalis, nii et, et me ei peaks istuma kaamera ees, tuleks leida parem tehniline lahendus. me pöördume pädevate organite poole selles küsimuses, härra Heaton Harris. Um, aitäh, president. mul on protseduuriline küsimus ma olen siin püüdnud lehvitada kogu aeg, et ma tahaksin hääletuse seletust teha, aga te olete nii hästi hääletust läbi viinud ja ja ma tahaksin teile lihtsalt öelda, et ma sooviksin äh, McKinnesi raporti ja Breieri raporti kohas teha hääletuse seletust, kui see on võimalik, siis ma oleksin väga tänulik. härra Hilton Harris, üldiselt registreerutakse enne hääletust, siis ma kutsuksin teid üles seda tegema enne hääletust, kuid me võtame teie hääletuse selgituse arvesse, nii et probleemi ei ole. Madame, Madame Doyle proua Toil. samuti ma sooviksin, et te suhtuksite samasuguse kannatlikkusega ka minu taotlusesse, aitäh. proua Toil, sel, sellega pole probleemi, ärge muretsege. Läheme nüüd hääletuse selgituste juurde.